statistika kohta kaubavedude osas, sellele määrusele ma kirjutasin ma täna juba alla, ütleb härra president daamid ja härrad, viieteistkümnenda detsembri ja kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda jaanuari selle aasta protokollid ning viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat üksteist vastu võetud tekstid on kõigile kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväiteid selle osas? sellisel juhul on need protokollid vastu võetud ja läheme nüüd siis meie tööplaani juurde päevakord on äh, kinnitatud kolmeteistkümnendal jaanuaril fraktsiooni esimeeste konverentsil ja ehk teisisõnu on see siis muutunud, ma teeksin teile ettepaneku, et tänane istung äh, lükkub edasi kella kaheksalt kuni kella üheksani, kas te olete nõus sellega, kui olete nõus, siis võtame selle vastu, ma teen teile ettepaneku, et tuleme nüüd hääletuste juurde, aga enne kui hakkame